otsus ringmajanduse paketi kohta ja sellekohane komisjoni avaldus. kõigepealt äh, annan ma sõna taas härra esimesele asepresident Timmermansile e. Um. veel kord aitäh teile ka. täna hommikul me võtsime vastu väga tähtsa paketi ringmajanduse kohta tegemist on väga tõsise meeskonnatöö tulemusega ja mul on väga hea meel seda paketti teile täna esitleda. seda siis koos asepresident Kataineniga. me tegime koostööd aasta otsa poole kolleegiumiga selleks, et seda paketti kokku panna. kui me tahame muutusi, on meil vaja kõik erinevad valdkonnad kaasata ja see uus töömeetod on midagi, kuidas peaks komisjon ka tulevikus töötama, see on selline uus lähenemine. kliimakonverents Pariisis algas just ja tegemist on õigeaegse ettepanekuga. ringmajanduse ettepanek liidab omavahel energia ja kliimapoliitika meil on üha rohkem tõendeid, et ringmajandus ja aitab meil ka see süsinikdioksiidi heitmeid vähendada. on väga palju põhjuseid, miks me lineaarse majanduse mudelist peaksime loobuma, sest see nõuab väga palju maavarasid. iga päev maailma rahvastik kasvab, meil on väga palju vaja maad, vett, toitu, toormaterjali ja energiat ja me ei saa lihtsalt äh, äh, kaevandada, kasutada ja minema visata enam. meil on vaja muuta oma käitumist, äh, seda mitte ainult keskkonna pärast. tegemist on ainsa võimalusega, mis pikaajaliselt on ka mõistlik Euroopa majanduse jaoks. see on majanduslikult mõistlik, et me kasutame maavarasid nutikamalt Euroopa ei saa konkureerida palgakuludega, isegi kui me vahel proovime ja kaotame ikkagi. ja Euroopal ei ole täpselt sama äh, palju maavarasid kui teistel maailma, äh, teistes maailma osades. meil on neid vähe ja nad on kallid ja tulevikus tuleb meil leida tooteid, mida on võimalik kasutada ja taaskasutada, ilma et me äh, Äh, pumpaks välja liikmesriikide kõik maavarad. peale selle peaksime ka keskkonnasäästlike tehnoloogiate puhul olema esirinnas. nii et küsimus on, ei ole üldse selles, kas me tahame ringmajanduse teele pöörduda, vaid küsimus on selles, kuidas me saaksime ettevõtteid, kodanikke ja liikmesriike aidata selleks, et nad äh, jõuaksid sinna, kus nad tahavad olla, kuhu nad tahavad jõuda ja kuhu nad ja kuidas nad jõuaksid sinna võimalikult kiiresti ja hästi vormis selle paketiga üritame me anda selge tõuke ringmajandusele ja muutusi kiirendada see, mida me välja pakume, on suurte eesmärkidega laiapõhjaline raamistik. Euroopa peab tõesti tegema tõelisi edusamme ringmajandusele ülemineku suunas tegemist on nutika seadusandlusega, turupõhiste meetmetega, innovatsiooni ja stiimulitega. tegemist on selge sõnumiga majanduse erinevatele osapooltele, et me lihtsustame ühisturgu, loome uusi ärivõimalusi, toetame turgu selleks, et kasutataks ka teiseseid tooraineid. me tahame olla ambitsioonikamad kui minevikus, me tahame minna kaugemale kui jäätmed kasutame kogu eh, toote elutsükli disainimisest, tootmisest, paremast kohandamisest kuni jäätmete käitlemiseni. me tahame seda kõike toetada ka finantsvahenditega. meie tegevuskava ja ülevaadatud jäätmeettepanekud on meetmed, mis äh, aitavad koha peal rohujuure tasandil Äh, muudatusi teha. Jürgi kohe seletab äh, täpsemalt, aga ma räägiksin kõigepealt äh, jäätmehalduse ettepanekutest. jäätmehaldus jääb meie jaoks prioriteetseks, meil on siin eesmärgid, stiimulid toetamaks taaskasutust ja ümbertöötlemist. me tahame hoolitseda selle eest, et majandustsüklisse jääksid ressursid alles. jäätmeid ei hallata nii hästi, kui seda oleks võimalik teha. Euroopa Liidu jäätmete puhul kolmkümmend seitse protsenti ainult äh, kolmkümmend kuus protsenti ainult töödeldakse ümber, samal ajal aga peaaegu nelikümmend protsenti maandub lihtsalt prügimäel. kui me need materjalid äh, lihtsalt minema viskame, see tähendab seda, et me ei kasuta ära kogu oma konkurentsivõimekust äh, ümber vaadatud jäätmehalduse jaoks on meil vaja ka jäätmeseadusi. see pakett, millega, mille me täna vastu võtsime, sellega panime paika selge poliitilise raamistiku selleks, et avaliku erasektori öö, ähm, erinevad osapooled saaksid välja töötada pikaajalisi strateegiaid selleks, et taaskasutada, ümber töödelda jäätmeid ja öö, ähm, vältida ka ülekasutamist kas need äh, eesmärgid on piisavalt suured? ma arvan, et tegemist on maailma kõige suuremate eesmärkidega seadusandlusega ja seal on väga selged karmikäelised eesmärgid paika pandud just prügimajanduse kohta. peale selle me tahame ka VKE-de ja avaliku sektori jaoks vähendada administratiivset koormust, me lihtsustame reegleid ja ka aruandlust ähm, meil on suured eesmärgid, aga me samal ajal arvestame ka erineva olukorraga erinevates riikides äh, ja ka sellega, kui palju praegu taaskasutatakse. praegu on lõhed väga suured, aga meie eesmärgiks on saavutada järk-järguline ühtlustamine äh, jäätmemajanduses. me soovime lõhesid äh, täita, kasutades ka ühtekuuluvus äh, Äh, fondi meetmetega viis koma viis miljardit eurot on ka selleks ette nähtud. toidu raiskamine on eriti tähtsaks prioriteediks, kus me soovime kiiresti muutusi teha. majanduslikult, sotsiaalselt ja tegelikult ka moraalselt on see täiesti vastuvõetamatu, et nii palju söödavat toitu läheb igal aastal Euroopas kaotsi septembrikuus me võtsime vastu ÜRO kestliku arengu eesmärgid, mille eesmärgiks on kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ka äh, jaekaubanduse ja lõpptarbija tasemel jäätmete äh, toidujäätmeid vähendada poole võrra. me oleme valmis seda eesmärki saavutama ja selleks me töötame välja ka äh, korraliku meetme selleks, et täpselt aru saada, mis on toidujäätmed ja kuidas neid vähendada. me teeme koostööd ka liikmesriikide ja erinevate osapooltega selleks, et me saaksime oma eesmärki saavutada ja kui tohib, siis ma annaksin nüüd sõna Jürgi Kaidanile, proua president. härra Kadanen, teil on sõna. lugupeetud proua juhataja. lugupeetud proua juhataja, lugupeetud kohalviibijad, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin viibida ja meil on võimalik arutada seda väga olulist äh, paketti, see on osa Euroopa investeerimispaketist ringmajandus on selline fenomen, mis puudutab äh, kogu maailmaturgu ning tegelikult võibki seda võrrelda üleilmastumisega, mis on äh, juba kakskümmend aastat olemas olnud. ringmajandus ei ole mingisugune teisese tähtsusega element, tegemist on globaalse megatrendiga ja ta muutub kindlasti veelgi globaalsemaks ja veelgi olulisemaks äh, lähiaastatel meie uus ringmajanduse pakett on ambitsioonikam kui eelmine jäätmemajanduse pakett. nüüd on ring täis saanud ja me võime tõesti rääkida ringmajanduse paketist. tegemist on konkurentsivõimelise paketiga ja ühisturupaketiga. seda ambitsioonikust võib kindlasti mõõta ka kiiruse läbi, sest kaasseadusandjad, äh, parlament ja nõukogu käsitlevad komisjoni uusi ettepanekuid alati väga kiiresti. ringmajandus aitab tarbijaid ja aitab ka ettevõtteid, aitab äh, muutuda kestlikumaks ja kaasaegsemaks. see pakett äh, on ühe loo algus. ta ei muuda Euroopa majandust praegusest lineaarsest mudelist üleöö ringmudeliks aga see pakett on heaks lähtealuseks, ta aitab luua hea struktuuri, mille abil ringmajandust edasi arendada. tegevuskava aitab neid kahte õigusloomelist ettepanekut, millest esimene oli jäätmemajanduse alal, täiendada meil on vaja siseturg lõpule viia ka teiseste toormaterjalide või teisesse tooraine alal peale selle on meil vaja aru saada, kui väärtuslikud on äh, kõrvaltooted. väga oluline on muidugi Euroopa Liidu ühisturg ning seda peab silmas ka meie investeerimiskava. tegemist, äh, ühisturu näol on tegemist äh, turuga, millel on ka tõkkeid ja nende tõkete eemaldamine on üks meie eesmärkidest. just nimelt sellepärast ongi vaja teisese tooraine turgu ennekõike räägime me ju sellest, kuidas siseturgu laiendada. ökodisaini raamistik on üks selline meetod, mille abil me saame tugevdada äh, toote üldist elutsüklit, äh, selle abil on võimalik toodet paremini lagundada ja me saame seega saavutada ka suurema energiatõhususe ja ressursitõhususe. ökodisain on väga oluline meetod mis annab tarbijatele rohkem võimalusi ja loob võrdsed võimalused, võrdsed tingimused kõigile ettevõtjatele. meil on ka uus spetsiifiline plastmassi strateegia. plastmass on samuti väga keeruline, aga tähtis ala. praegu töödeldakse ümber ainult kakskümmend viis protsenti plastmassist ning enamik plastmassist jõuab prügimägedele, millel on keskkonnale väga kahjulik mõju palju eh, plastmassi jõuab ka meredesse ja saastab neid. meil on vaja nende probleemidega samuti toime tulla ja kasutada sealjuures teaduspõhiseid meetodeid. me vaatame samuti üle määruse, mis puudutab väetisi, selleks et suurem tähendus antakse orgaanilistele vähen-, eh, orgaanilistele väetistele, ümbertöödeldud väetistele eh, ning et nendes väetistes oleks rohkem bioloogiliselt olulisi toitaineid ja me räägime seal ka söödaküsimustest. avaliku võimu kandjad, sealhulgas ka Euroopa Komisjon, hakkavad töötama erinevate tingimuste ja standarditega. me leiame, et sellel on väga suur majanduslik mõju, sellepärast et riigihanked moodustavad ju peaaegu kakskümmend protsenti Euroopa Liidu SKP-st. seetõttu arvame, et ringmajandus peab samuti jõudma riigihangetesse, eriti uutesse rohelistesse riigihangetesse ning Euroopa Komisjon kavatseb äh, siin teed juhatada. peale selle äh, toetab Euroopa Komisjon ka innovatsiooni, sest meil on vaja muuta nii tootmise kui tarbimise tsükleid. meil on vaja uusi ettevõtlusmudeleid, mis päästavad meie tuleviku. Horisont kahekümne, kakskümmend kakskümmend 20 äh, on hõlmatud ka töökavades aastateks kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist. me oleme ette näinud kuussada viiskümmend miljonit eurot just nimelt innovaatiliste projektide jaoks. peale selle on tõukefondides veel viis koma viis miljardit eurot, viis koma viis miljonit eurot äh, ringmajanduse jaoks. ja meil on erinevaid averusprojekte ja ka erasektori projekte lugupeetud parlamendiliikmed kui me kiiresti jõustame olemasolevad ettepanekud, siis on meil võimalik saavutada nii majanduslik kui keskkonnaalane edu, aga samuti kasu ühiskonnale. lineaarmudel tuleb muuta ringmajanduse mudeliks. andkem tarbijatele võimalus ka ise maailma muuta oma tarbimisvalikute läbi, muutkem Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja andkem eeliseid ka meie ettevõtetele. aitäh, härra Katainen! ja nüüd me jõuame fraktsioonide esindajate ettekannete juurde ja kõigepealt annan sõna kolleeg Laviale. proua juhataja tänan teid, härra esimene asepresident. ma tänan, et see ettepanek saab nüüd vastu võetud, mille parlament tõstatas juba möödunud aastal ja te olete tõesti pühendunud ka isiklikult selle küsimuse lahendamisele. Te rõhutasite, härra Timmermans, et oluline on ringmajanduse paketi kui terviku vastuvõtmine selleks, et suuta tulevikus paremini jäätmeid hallata see on märk äh, selleks, et erinevate liikmesriikide erinevat poliitikat ja erinevaid arusaamu ühitada ühise eesmärgi nimel. eriti kui silmas pidada käesolevat olukorda, minu arvates me peaksime rõhutatult rääkima senisest toiduainete raiskamisest, kuid ma leian, et tehtud ettepanek kujutab endast tasakaalustamat ette, tasakaalustamat, tasakaalustumat ettepanekut kui see, millega me seni töötasime ja sõna anti kolleeg Bonafeele. Teie komisjonina täitsite oma äh, ülesanded, te lubasite selle paketi uuesti esitada ja te esitasite Te rõhutasite ka seda, et ringmajanduse pakett peab tõepoolest kujutama endast suletud eh, eh, ringiga majandust. see on olnud algusest saadik oluline, et tooteid töödeldaks algusest saadik nii, et hiljem oleks võimalik nende taaskasutus ja seda meie sotsiaaldemokraatide fraktsioonina toetame me ei saa esmase eh, toore eh, raiskamisega nõus olla, sest igal aastal on enam kui sada kuuskümmend seitse tuhat tonni niisuguseid aineid, mis lihtsalt eh, leiavad oma koha prügilas. meil on tarvis vastu võtta see pakett, mis on vastavate peadirektoraatidega koostöös välja töötatud ja see hõlmab kõige erinevamaid Euroopa majanduse valdkondi kuid ühte punkti ma tahaksin välja tuua, minu meelest ei ole te oma sõna pidanud selles, et teil oli kavas saavutada taaskasutus seitsekümne viie protsendi ulatuses, kuid eeskätt toiduainete raiskamise puhul. ma tahaksin teile seda veel kord meelde tuletada, et meil oli selline eesmärk ja seetõttu me ei näe, et et äh, eesmärgid, mida olete püstitanud, oleksid piisavalt auahned. selge on aga see, et ambitsioonikaid äh, eesmärke on meil vaja ja need töö tulemus peab olema ka konkreetselt mõõdetav. me peame edendama niisugust süsteemi selleks, et heitmeid ja jäätmeid oleks vähem ja et äh, oleks võimalik toorme taaskasutus Euroop-, äh, Euroopa Liitu sotsiaaldemokraadid ei ole valmis selles osas äh, järeleandmisi tegema ja nüüd annan sõna kolleeg Demesmaakerile. aitäh, prügi on raha, need sõnad kuuluvad teile, härra Timmermans, see on väga tagav maavarade parem ja kestlikum kasutus on ülioluline nii meie majanduse heaolu kui ka käekojaks ja praegu oleme me poolteist aastat ajast maas, ma uurin teie ettepanekud nüüd põhjalikult, aga juba praegu tahan selgelt kritiseerida teatud punkte. esiteks on meil suured lõhed liikmesriikide vahel kehtivate jäätmeseaduste rakendamisel ja kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisel näiteks Flandrias taas kasutatakse kuuskümmend viis protsenti majapidamiste prügist, on siiski meil ka liikmesriiki kus, kus kaheksakümmend protsenti prügist jõuab prügimäele ja kehtivate jäätmeseaduste rakendamine on seega tegelikult hädavajalikuks esimeseks sammuks. aga mida kavatseb komisjon selle saavutamiseks teha? saan aru, et me peame olema mõõdukad, aga kodumajapidamise prügi ümbertöötlemise määra langetamine seitsmekümnelt protsendilt kuuekümne viiele protsendile aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja tervele reale riikide erandite ettenägemine ei olnud minu arvates õige võimalikud on ka alternatiivsed variandid selleks, et kõik kaasa lööksid. näiteks meil on mestimisprojektid, ajutised eesmärgid ja nii edasi kolmandaks, mõõdukus ei ole tähtis mitte ainult meile, neile liikmesriikidel, millel on probleeme, vaid ka eesrindlike jaoks. kuidas komisjon kavatseb hoolitseda selle eest, et tõesti innovatsiooni toetatakse? ja lõpetuseks, taaskasutava materjali prügimäele viimine peaks olema keelatud ja see peaks olema ringmajanduse aluseks ja ma tahan teada, kuidas komisjon kavatseb seda eesmärki saavutada. aitäh Te suutsite väga hästi oma kõneaega jaotada ja nüüd annan sõna kolleeg Gerbrandile. aitäh, proua president. aasta tagasi tuli poliitiline ettepanek jäätmepakett tagasi võtta, nüüd me teame, kus me oleme jõudnud, meil on uus seadusandlik ettepanek, mis on natukene nõrgem kui eelmine ja ma eeldan, et komisjon ootab nüüd parlamendilt äh, seda, et me eesmärki suurendaksime ja võitleksime nõukoguga. võin komisjonile kinnitada, et me oleme valmis seda tegema. ja teiseks on meil tegevuskava, aga tegemist on tegevuskavaga, mille puhul tegevus on piiratud perle moo majja, ma kardan. see on nagu selline ressursitõhusa Euroopa tegevuskava poolik koopia meil ei ole mitte kahe, kaks aastat ajast maas, vaid suisa neli aastat, nii et ma nüüd ootan, et pärast seda, kui volinikud on väga selgelt oma arvamuse välja öelnud, et me tõesti kiirendaksime oma kurssi ringmajanduse suunas ja ma tõesti kutsun komisjoni üles äh, kiirendama oma tegevust, aitäh! Is... järgmisena saab sõna härra Juaristi Abauns, palun. aitäh! proua juhataja, härra Timmermans, härra Kadanen, komisjonile esi-, parlamendile esitatud ettepanek ei ole kaugenägelik ja selles ei sisaldu ka julgust tegutseda, selleks et tõepoolest ringmajandus saavutada me peame tõepoolest tagama selle, et jäätmeid üldse kui selliseid ei tekiks, et neid oleks võt-, võimalik uuesti taaskasutuse võtta, millised on tegelikult eh, need rahalised vahendid, mida, mida läheb vaja selleks, et seda taaskasutust tõesti tagada ja eh, millistel tingimustel niisugune investeerimine aset leiab. ma tahaksin teid üle kutsuda, et kui me räägime biojäätmetest või ka jäätmete taaskasutusest, eh, siis me peame endale aru andma, et nende taaskasutus on tõepoolest võimalik, kui kui me järjekindlalt seda tegelema hakkame, seda on näidanud näiteks Ljubljana linna kogemus. suur aitäh, ütleb proua juhataja ja järgmisena saab sõna kolleeg Sergets Tavor kahe ja kolme pooleks minutiks lugupeetud äh, härra Timmermans, loodetavasti saate te loodetavasti saate te täita vähemalt ringmajandust puudutava paketi lubaduse. pakett on meil olemas ja need meetmed peaksid olema nüüd ambitsioonikamad, sellepärast et me oleme ühe aasta ju juba kaotanud liikmesriigid ootavad, et Euroopa Liit valiks ringmajanduse tee, sest see on tee tulevikku. selles paketis on kahtlemata häid punkte, häid kohti, aga on ka puudujääke näiteks ressursitõhusus peaks olema kohustuslik. see peaks olema kohustuslik osa ka Euroopa semestrist, nendest näitajatest, mida hinnatakse. samuti peaks olema selgeks eesmärgiks merede saastamise vähendamine ning toidu raiskamise kahandamine. ma tuletan teile meelde, et selle aasta juulis hääletas Euroopa Parlament nende ettepanekute poolt, aga komisjoni koridorides läks see kõik ikkagi kaduma. me ei ole jää-, saanud mingisuguseid uusi ettepanekuid, siin on äh, direktiiv lihtsalt ümber sõnastatud. lisaks ka mõned meetmed tegevuskavadest, aga need meetmed ei ole konkreetsed. härra Timmermans, kuidas saab garanteerida kuidas Euroopa Komisjon saab äh, garanteerida selle, et neid meetmeid tõesti ka rakendatakse ja et see rakendamine on tõhus? Te rääkisite turgudest. kuidas saavad turud neid meetmeid garanteerida, kui neid turge ei ole praegu olemas? kui te räägite jäätmetest ja jäätmete töötamisest energiaks, siis äh, tegelikult võiks tööle lülitada alarmi, praegu meil ei ole ju selliseid äh, põletusseadmeid. me oleme ilmselt äh, üleilmses tabelis viimasel kohal, mis puudutab äh, seda jäätmeküsimust. kahtlemata on selles ettepanekus aga ka väga häid punkte, nüüd on äh, palju rohkem riike, kes suudavad täita neid eesmärke, millest ringmajanduse paketis räägitakse. aga kuidas aidata neid riike, kes ütlevad, et nad ei suuda täita neid eesmärke? et nad ei suuda täita neid lubadusi? mida siis teha, kui lubadusi täita ei suudeta? mida selle tegevuskavaga siis peale hakata? nüüd saab sõna härra Peditsiini üheks minutiks. aitäh aitäh, proua president. siin ei ole stiimuleid selleks, et fossiilseid kütuseid mitte kasutada, et mitte prügi põletada, mitte mingeid eesmärke ka näiteks kodumajapidamise jäätmete vähendamiseks. siin on mingi eesmärk küll pandud toidujäätmete kohta, aga see kõik ei ole piisavalt äh, ambitsioonikas. minu arvates on kõige õudsem see, et kõik saadikud, kes on nõus nende ähm, ettepanekutega selles paketis, on tegelikult teie kuriteokaaslased. aitäh, järgmisena härra Liise, palun. proua juhataja, härrad asepresidendid, daamid ja härrad. ma tahaksin õnnitleda komisjoni selle eest, et ta täna selle ettepaneku tegi, see on kõigepealt otsustava tähtsusega kas see peaks olema ambitsioonikam, see on küsimus omaette, me peame seda dokumenti tõsiselt analüüsima, ma olen täiesti nõus teie hinnangutega toiduainete raiskamise osas, siin ma oleksin tahtnud, et teie ettepanek oleks olnud auahnem, meil oleks vaja tõepoolest ja pidades silmas kliima kaitsmise vajadusi, Eh, pöörata tähelepanu metaanile, sest metaan on palju ohtlikum eh, keskkonda saastav gaas kui süsihappegaas. meie jaoks on oluline silmas pidada, et eh, meie kodumaal toodetakse kakskümmend protsenti tooteid teisesest toormest. selge on see, et me peame analüüsima teie poolt esitatud ettepanekut ja me peame asuma tööle ja mitte tulema tagasi jälle mingite põhimõtteliste algküsimuste juurde. ja nüüd annan sõna kolleeg Barniole. ma tahaksin rääkida COP kahekümne ühest Pariisi kliimakonverentsist tegemist ei ole konverentsiga, millega võideldakse ainult kliimamuutuste vastu, see puudutab ka majanduse üldiseid paradigmasid. meil on vaja neid paradigmasid muuta just nimelt kliimamuutuste tõttu ja seetõttu on ringmajanduse ettepanek meie jaoks väga hea äh, märk, see on samm õiges suunas. me räägime sellest, äh, et, et me ei saa kasutada ainult äh, esmast toormaterjali, kuussada viiskümmend miljonit, mis meil praegu on Euroopa Liidus defitsiit, tulebki just nimelt sellest, et me ei kasuta ressursse piisavalt ära seetõttu on ringmajanduse äh, ettepanek väga hea, CO2 emissioonid võiksid äh, väheneda neljakümne kaheksa protsendi võrra ähm, aastaks kaks tuhat viiskümmend võrreldes aastaga kaks tuhat kaksteist. ehk siis äh, ringmajandus pakub meile suuri võimalusi, ringmajanduse pakett läheb õiges ähm, suunas ja loodetavasti lepitakse ka Pariisis uutes eesmärkides kokku. aitäh, härra Henkel, üks minut. aitäh see, kui ma seda dokumenti tutven, siis mina kui äh, Volkswageni keskkonnaküsimuste eest vastutanu tahaksin ma öelda, et me äh, argumenteerime sageli ideoloogiliselt, selle asemel, et kasutada teaduslikke argumente, näiteks kui me räägime polüvinüülkloriidi taaskasutamisest, mis tuleks tingimata põletada, ma andke andeks, see eksisteerib igal juhul ringmajanduse põhimõtete vastu. McKenzie on rõhutanud, et kui me ta-, suudame majanduslikult organiseerida ringmajandus aastaks kaks tuhat kolmkümmend, on võimalik kokku, kohtu, kokku hoida enam kui üks koma kaheksa miljardit eurot ma leian, et e, euro tuleks siiski e, käibelt võtta, kuna see tekitab meil Euroopas ainult vastuolulisi arvamusi. proua president, volinikud, vaadakem praeguseid fakte. faktid on sellised, et e, jäätmepakett on jäänud toppama nõukogus, Euroopa Liit on lõhestanud, meil on liikmesriike, mis jäätmemajanduses ka väga äh, hakkama ei saa, meil on väga erinevad andmed, äh, need ei ühti ja selline on praegune olukord. ja teie olete välja tulnud kontseptsiooniga ja seda ma tahan, mille eest ma tahan teid tänada. muidugi me võime rääkida numbritest, et kas kuuskümmend viis või seitsekümmend protsenti, kuid tegelikult me peame olema suurte eesmärkidega just selle kontseptsiooni rakendamisel, just sellepärast äh, kogu Äh, see pahandamine kolleegidelt, mida te kuulsite, ei ole õigustatud. paar märkust. definitsioonide paikapanek vastavalt äh, viimasele statistikale ei ole kohe kindlasti lihtne, aga majanduslike stiimulite kõrval vaadakem ka seda, mida me saaksime ära teha äh, ka maksu ja fiskaalstiimulite kaudu. mul on väga kahju, sest aeg on otsas, aga loodan, et tulevikus äh, saan teile veel oma mõtteid esitada. aitäh, härra Teliška, järgmisena härra Florence, palun üks minut. aitäh, proua president, lugupeetud äh, esimene asepresident, härra volinik, ma ei ole täna väga rahulolematu, ma olin rahulolematu, kui komisjon paketi tagasi võttis, te pidasite oma lubadusest kinni, kuupäevast kinni ja ma arvan, et kodanikud ja ka poliitikud on aru saanud, et ressursipoliitika on väga tähtis. ma olen kuulnud siin protsendimääradest ja eesmärkidest, mis mängivad väga tähtsat rolli, aga ärge nüüd sellesse lõksu küll astuge, sest niikaua, kui meil ei ole kriteeriume ja meetodeid paika pandud, kuidas neid eesmärke saavutada, on Saksamaal teatud sellised eesmärgid ja Itaalias teistsugused, aga kes teab, milline on tegelik olukord. nii et sellepärast ma arvan, et me pigem peaksime praegu tegelema definitsioonidega, nagu näiteks, mis on taaskasutamine ja ümbertöötlemine. ma soovin, et ka tegevuskava peatükk pakis oleks rohkem seletusi, sest see on kõige tähtsam, ma arvan, et seal peate te veel väga palju ära tegema selleks, et me saaksime tervikpaketi ja tervikpakett on kõige tähtsam. aitäh, järgmisena härra Paulucci, palun üks minut. aitäh, proua juhataja. ringmajanduse pakett on samm edasi. me tervitame niisugust lähendamist, et tegemist pole mitte äh, sektoraalse lähenemisega, vaid me räägime äh, majandusest kui tervikust äh, ja meil on roheline lähenemine jäätmekasutusse. meil on vaja ka, et auahned eesmärgid oleksid sõnastatud konkreetsete rakendusmeetmete kaudu me peaksime olema julgemad ja otsustavad, otsustavamad, äh, oluliselt julgemad ja otsustavamad, kui seda äh, nõukogu on. meil on vaja olla senisest tõhusamad, meil on vaja vastavaid näiteindikaatoreid, mille abil me saame seda mõõta. meil on tarvis astuda kõiki neid samme toiduainete raiskamise vastu, silmas pidades äh, kõiki neid näljaabiprogramme, mida ÜRO rakendab. suur aitäh, proua juhataja ja nüüd saab sõna kolleeg Žip. me oleme seadnud nüüd kindlad eesmärgid, eriti mis puudutab ümbertöötlust ja ressursside paremat kasutamist. tegemist on äh, nii-öelda jätkuraportiga või jätkupaketiga teiseks tahaksin ma rõhutada seda, et meil tuleb teha paremat koostööd kohaliku tasandi ja ühiskonnaga üldiselt. komisjoni on eelnevalt kritiseeritud selle eest, et ta on öelnud, et need uued eesmärgid ei taga need uued eesmärgid ei taga sellist tööhõivet ja selliseid tulemusi, nagu oleksid taganud esimese teksti eesmärgid. aga me peame olema praktilised ja peame aru saama, et kõik ei olegi alati võimalik kuidas äh, ümber toodel-, töödelda äh, potentsiaalselt mürgiseid äh, tooteid, sellele tuleb samuti mõelda, siin räägiti plastmassi näitest. peale selle tuleks meil mõelda sellele, kuidas vältida veesaastatust või veesaastet. ja need eesmärgid täita vähemalt viiekümne protsendi ulatuses, mis siis puudutavad konkreetselt merestrateegiat. suur tänu, härra komisjoni asepresident, ähm, lugupeetud kuulajad. viimasel ajal on olnud väga palju konflikte ja kriise ning äh, see on vähendanud meie usaldust tuleviku suhtes. just sellepärast on nii oluline see kõrgetasemeline poliitiline kohtumine, mis varsti, mis praegu Pariisis aset leiab, Pariisi kliimakonverents kliimakonverents ei puuduta mitte ainult globaalset soojenemist, vaid ka seda, et me peame mõtlema, kuidas oma käitumist muuta, kuidas muuta olemusmudelit ja ühiskonnamudelit kindlasti on see seotud ringmajandusega. inimesed soovivad kestlikku arengut ning ringmajanduse paketis räägitakse väga paljudest tähtsatest teemadest, näiteks paremast ressursikasutusest. räägitakse sellest, kuidas saavutada majanduskasvu, luua uusi töökohti, vähendada ebavõrdsust, alal hoida eh, meresid ja nende bioloogilist mitmekesisust ja nii edasi. me peame tagama selle, et bürokraatia ei saa rakendamisele takistuseks, võttes arvesse, kui olulised need küsimused on ja kui olulisel ajal neid arutatakse. kui Euroopa institutsioonid, aga ka eurooplased selle plaani võtavad südameasjaks, siis see kindlasti ka õnnestub, aitäh. aitäh, härra Tajani, üks minut. suur tänu, lugupeetud äh, koosoleku juhataja, lugupeetud komisjoni asepresident selleks, et äh, meil Euroopa Liidus tõesti oleks kestlik äh, majanduskasv, on vaja olemasolevaid ressursse arukalt kasutada ringmajandus pakub selleks võimaluse, ringmajandus on vajalik. CO2 heitmeid tuleb vähendada ja samuti tuleb toorainet paremini kasutada. ringmajandus on seetõttu meie jaoks suurepärane võimalus. see aitab ettevõtjatel olla konkurentsivõimelisemad, see aitab turgudel kasvada ja aitab majanduskasvu saavutada ka traditsioonilistel aladel, näiteks terase- ja alumiiniumitööstus kindlasti annab see positiivse tõuke majandusele. Euroopa Komisjon on palju rääkinud sellest, et Euroopa Liit peab olema konkurentsivõimelisem võrreldes ülejäänud maailmaga ja see tähendab, et kestlik majanduskasv ja uued töökohad äh, on vägagi teretulnud. loodetavasti on see uus pakett samm Euroopa reindustrialiseerimise suunas ning loodetavasti suudab see Ähm, saavutada ka eesmärgi et, et kakskümmend protsenti SKT-st tuleks tootvast tööstusest. muidugi tuleb mõelda kliimamuutustele, aga mitte ainult. ei tohi unustada ka seda, kui oluline on tööstus. Teile on esitatud sinise kaardi küsimus, härra Tajani, kas võtate vastu? palun siis esitage küsimus. härra Tajani, kas te olete nõus? härra Tajani? aitäh, proua juhataja Teie, härra Dajan, nimetasite kaks olulist momenti. ühelt poolt puudutas see rohelist tööstust ja Euroopa rahade kasutamist. on juhtumeid, kus ringmajandusel on pigem puudusi kui eeliseid. näiteks kui me räägime rehvide taaskasutamisest. väga sageli kasutatakse neid Euroopa Liidu toel, kuid samas tegele- te,, on tegemist õhu saastamisega. kuidas teie sellesse suhtute, kolleeg Dajani? selge see, et me peame saavutama õige tasakaalu, sobiva tasakaalu. ja seda ma tegelikult tahtsingi teha, kui ma ise olin volinik. meil on vaja sobivat tasakaalu tööstus- ja keskkonnapoliitika vahel ma arvan, et see tasakaal on võimalik ja et meie töö võib olla edukas. kolmas tööstusrevolutsioon saab olla aga ainult roheline revolutsioon. loomulikult tuleb seda küsimust vaadata sektoripõhiselt eh, ja tuleb vaadata ka kolmandat sektorit, et me keskkonda ei kahjustaks. suur tänu ja nüüd oleme me jõudnud vaba mikrofonini lugupeetud äh, proua eesistuja, äh, lugupeetud proua juhataja, suur tänu teile. ma tervitan äh, komisjoni asepresidenti ja volinikku ja ütlen, et me saame ressursse paremini kasutada ringmajandus aitab meil ressursse paremini ära kasutada, see on suurepärane võimalus Ehm, sest äh, ressursse on meil napilt. Euroopa Komisjoni välja pakutud äh, pakett äh, on suur samm edasi, see saadab meile väga selge signaali, väga selge sõnumi ja näitab, kuidas me saaksime paremini hallata ja juhtida olemasolevaid ressursse toodete loomisel nõndanimetatud nullsaaste eesmärk ehk zero goal, zero waste goal on meie jaoks väga oluline aga see tähendab, et me peame mõtlema, mida nende lisaproduktidega või kõrvalproduktidega teha, kas me võiksime nad näiteks ära põletada ja kuidas seda siis teha? meil on vaja ökoloogiliselt õiget äh, lähenemist, näiteks toodete ümbertöötlemist, see annab ka uusi töökohti. suur tänu, tegemist on uue ettepanekuga ja see ringmajandusalane ettepanek on ka Euroopa Parlamendi jaoks huvitav. siiski ei ole see pakett piisavalt ambitsioonikas. me lootsime, et siin räägitakse ümbertöötlemisest rohkem, et ümbertöötlemise eesmärgid on ambitsiooni, ambitsioonikamad. me lootsime, et linnajäätmete eesmärk on seitsekümmend protsenti, aga on ainult kuuskümmend viis ja peale selle on siin tööstuslike jäätmete osas eesmärk liiga madalal, kui see eesmärk tõesti jääb ainult kümne protsendi juurde, siis on tarbimine ikkagi mittekestlikul mudelil põhinev. meil, me elame ometi Euroopas, mis on üks jõukamaid regioone maailmas ning seetõttu on meie vastutus ikkagi ka tootav ja tarbida vastutustundlikumalt. me peaksime ära kasutama innovatsioonipotentsiaali, mida majanduskasv endas kätkeb ma arvan, et Euroopa Komisjoni õigusloomelist ettepanekut tuleb parandada selliselt, et see ringmajanduse pakett oleks piisavalt ambitsioonikas ja vastaks ka seitsmendale keskkonnaalasele raamprogrammile, aitäh. kolleeg Marias, aitäh. kui me räägime raiskamisest, siis me raiskame väga kiiresti looduslikke tooraineid mida ei ole võimalik üldse taastada, me ta-, raiskame neid olulisel määral enam, kui me neid Euroopa Liitu sisse toome, seetõttu on ringmajanduse nõuded erakordselt olulised ja ka äh, ringmajandus kui selline peab hakkama toimima. me peame äh, sellega vältimatult tegelema, äh, ringmajandus toob endaga kaasa ka majanduslikke eeliseid ja meie jaoks on väga oluline, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend oma eesmärke saavutada selleks, et kuuesaja miljoni euro ulatuses lõpetada raiskamine. me suudame luua seeläbi kaks miljonit uut töökohta, see suurendab Euroopa Liidu tööhõivet ja Euroopa Liidu konkurentsivõimet maailma majanduses. eesmärke me suudame saavutada aga siis, kui me ringmajandust edendame teadus- ja arendustegevuse najal ajal, nüüd palun kolleeg Parandika. aitäh. härra volinik, kui me panustame ringmajandusele ja võtame vastu ringmajanduse paketi, siis samas me peaksime panustama ka naiste ja meeste võrdõiguslikule. me ei tohi, peaksime loobuma äh, Äh, toorainete sisseveost me peaksime senisest äh, äh, rohkem ära kasutama teisest toorainet. meil on väga oluline kasutada ära linnajäätmetest kuni seitsekümmend viis protsenti, see tagab meile töökohti ja see tagab meile ka kestliku arengu ja innovatsiooni eesmärkide saavutamise. me peame öö, tõepoolest piirama nende eh, toormete nimekirja, mida, mis pole taaskasutatavad. meil on vaja Euroopa Liidus saavutada sellele projektile, sellele paketile fiskaalmajanduslik toetus. me peame eh, ka maksusüsteemide kaudu neid protsesse juhtima, aitäh! aitäh selle võimaluse eest rääkida ringmajanduse pakett peaks olema rohkem kui lihtsalt seadusandlus ja rääkimine ringmajandusest. ringmajandus peaks olema tegelikult elustiili küsimus, seda tuleb tõesti elada. ja kui me tahame, et see toimiks, siis tõesti esimene asi, kui sa soovid midagi ellu viia, on leida näiteid ja eeskujusid. kas me tõesti oleme eeskujuks? kas me peame kinni oma põhimõtetest, et me taaskasutame, töötleme ümber ja nii edasi? ei see vesi, mida me joome, on plastpudelites. ükskõik, vaadake kohvimasinaid ka seal kasutatakse äh, täiesti taaskasutatamatut materjale. vaadake kohvikus äh, oma plastmassis kahvleid ja nuge, kas need ei ole teile piisavalt kuldsed? me muudkui käime Strasbourgis, kas te olete kunagi kuulnud vähendamisest, äkki vähendada võiks sellega, et me jätame sinna minemata, ma kutsun komisjoni üles, et me kogu aeg ütleme inimestele, et järgige meid, vaadake neid pabereid, kas te olete midagi emailist kuulnud ja kõnelejad katkestatakse? härra Eichhout, härra Eichhout, aitäh, proua president, lugupeetud äh, volinik, aitäh ettepaneku eest. Te võib-olla mõtlete, miks me oleme nii kriitilised, sellepärast et me räägime siin komisjoni usaldusväärsusest. kui te lubate, et olete ambitsioonikamad, siis me ootame ka suurimaid eesmärke. meil on nüüd tegevuskava, meil on ka teatis, meil on strateegia, meil on tegevuskava, meil on nii palju ringmajanduse kohta juba, mis eristab seda tegevuskava kõikidest varasematest teatistest, tahaksime, et selgitage. teiseks, äh, õigusloomeline pakett. miks oli vaja eelmine poolteist aastat tagasi tagasi võtta, sest tegelikult see lisasite praegu ainult tegevuskava, selle oleksite võinud ju ka praegu lihtsalt lisada, miks te pidite tagasi võtma? ja kui me vaatame sisu, siis eesmärgid on madalamad, neid on vähe ja veel üks küsimus kus on eesmärk meie ressursitõhususe suurendamiseks, üks kõige tähtsamaid eesmärke, see on välja võetud ja selle, see on tõesti väga-väga halb. aitäh, järgmisena härra Bogovitš, palun, härra Bogovitš. gospodarstvo je prava odločitev in podpiram ringmajandus on õige otsus ja ma toetan komisjoni eh, ettepanekut äh, ja ka tähtaegu, see peaks olema täiesti uueks mudeliks, ei tohi jääda lihtsalt sahtlipõhja tolmuma. nii nagu öeldi, me peame seda tõesti ka hakkama täitma ja kui me soovime ringmajandusele üle minna, siis me peame keskenduma inimestele, sest tegelikult üksikindiviidid ise otsustavad, kui palju nad toitu oma taldrikule panevad, kas nad viskavad seda minema või mitte. üksikisikud otsustavad, mida teha prügiga, nii et me peaksime keskenduma noortele inimestele kes võiksid teha reklaami ringmajandusele ja nemad võiksid olla ka need, kes äh, on eeskujuks teistele oma kodudes. nii et äh, mul on väga hea meel näha, et me saame seda küsimust arutada ja eesmärke arutada, aga me tõesti peaksime tõesti hakkama nii-öelda elama seda ringmajanduse elu. aitäh, ütleb äh, kolleeg Serao Santus. ringmajanduse pakett tähendab siis seda, et äh, jäätmed hakatakse rohkem ümber töötlema. see on väga oluline ja see otsus tuleks ka ellu viia. probleem seisneb ju selles, et on äh, keemilisi aineid tooteid, mis satuvad öö, merekeskkonda ja kes tekitavad mereloomudel suuri probleeme, kes selle reproduktsioon on häiritud, kuna nende organism on nendest ainetest kahjustatud. tänu sellele väheneb merede liigiline mitmekesisus. selles olukorras on vaja tõepoolest rakendada ringmajanduse instrumente Eh, selleks, et probleemi lahendada. see ei too küll kaasa täielikku lahendust, kuid pehmendab eh, niisuguste mürkainete kasutamise tagajärge. ka nüüd annab, antakse sõna kolleeg Kadaisele. Eh, proua president, aitäh teie kommentaaride ja nõu eest. alustuseks tahtsin öelda, et äh, volinik läheb keskkonnakomisjoni kahekümne esimesel detsembril ja teil on siis võimalus seda paketti ka tõesti väga põhjalikult äh, arutada. mis mõttes erineb see pakett äh, varasemast, mille me tagasi võtsime? esiteks, viimane, eelmine jäätmepakett osaliselt põhines äh, soovunelmatel, kui te vaatate näiteks prügimägede eesmärke, siis need ei olnud õiguslikult siduvad ja ma tõesti loodan, et äh, ükski fraktsioon, isegi mitte rohelised, ei äh, soovi meie ettepanekut muuta, sest eelmine oli nõrgem kui praegune, praegune on siduv nii et me tõesti lood-, varem oli nii, et me lootsime, et keegi teeb midagi, nüüd on siduvad eesmärgid paika pandud. ja see ei ole kakskümmend viis protsenti, vaid kümme protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend. mida on parandatud, on see, et me ei räägi mitte ainult sellest, äh, kuidas jäätmeid hallata, vaid kuidas vähendada jäätmete hulka ja see on tähtis. see on üks põhjuseid, miks me tahtsime paketi tagasi võtta, seda realistlikumaks muuta, suuremaid eesmärke püstitada ja vaadata ka, kuidas me saaksime vältida seda, et äh, prügi hulk ei väheneks ja me tõesti tahtsime rääkida ka sellest, et me ei raiskaks prügi, sellepärast et prügi võib olla tööstu jaoks väga tähtsaks toormaterjaliks. nii et see mida ütles volin-, mida ütles rahvasaadik äh, Tajani, see taastööstustamine, see on väga tähtis, sest kui meie stiimulid on õiged ja härra Telitška mainis seda ka, äh, neid majanduslikke stiimuleid, kui see kõik edukaks osutub, siis me tõesti toetame erasektorit, ettevõtteid, uuendusmeelseid inimesi selleks, et praegust ärimudelit muuta ja üle minna ringmajandusele. kui võrrelda ümbertöötlemise eesmärke ja prügimägede eesmärke, siis neid tuleb vaadata koos. kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks taastöötlemise määr peaks olema kuuskümmend viis protsenti, see on siduvalt paika pandud ja siis sisse on kirjutatud ka klausel, et kahe tuhande kahekümne viiendal aastal peame me äh, ettepaneku üle vaatama ja mõtlema, kas tuleks määra tõsta kuuekümne viielt protsendilt kõrgemaks. ja kui me äh, suurendasime ka eesmärke, mis on seotud äh, prügimägedega, siis ka seda tegime selleks, et toetada ümbertöötlemist. kui palju see töökohti loob, me ei tea, mitte keegi ei tea meie eeldame, et kui ümbertöötlemise ja prügimägede eesmärgid on äh, saavutatud, siis peaks see tooma kohe kaasa sada seitsekümmend tuhat uut töökohta. aga ma ei taha mängida nende numbritega, sest keegi ei tea, kuidas äh, ettevõtlus muutub. nüüd ökodisaini direktiiv või üleüldiselt ökodisain, energia tõhususe sildistamine meie praegune tegevus meie eeldame, et aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, säästetud energia hulk on võrreldav esmase energiatarbimisega Itaalias aasta jooksul. nii et me tegelikult säästame raha ja suurendame iga äh, kodaniku ostujõudu umbes viiesaja euro võrra igal aastal nii et keegi ei oska tegelikult hinnata, kuidas see mõjutab äh, töökohtade loomist ja kui me lisame ettepanekule veel ka äh, kohaldusala laiendamise ja ökodisaini, siis see kohe kindlasti mõjutab ka positiivselt äh, arenguid. proua president, ma tänan selle arutelu eest ja veel viimane punkt, see puudutab toidu raiskamist, kuna seda mainiti Äh, kestliku arengu eesmärgid, liikmesriigid on pühendunud nende täitmisele, nii et liikmesriigid peavad vastu võtma meetmeid selleks, et toidu raiskamist vähendada. Äh, toiduahela igas etapis äh, jälgima ka, milliseid edusamme tehakse, peale selle tuleb välja töötada ühine metodoloogia selleks, et toidu raiskamist mõõta me töötame välja seadusandlusega selleks, et vähendada toidu raiskamist ja vaatame, kuidas me saaksime äh, toitu ümber jagada nendele, kellel on toidust puudust. siis äh, me mõtleme ka selle peale, mida saaksime ära teha selleks, et äh, liikmesriigid annetaksid rohkem toitu. tegemist on tähtsa küsimusega, tähtsa paketiga, investeeringupaketi kõrval ja on väga palju siin tõesti võimalik pragmaatiliselt küsimusi lahendada, kui me mõtleme mõõdukalt ja realistlikult. nii et äh, üritagem leida uusi meetmeid selleks, et äh, tarbijad ja ettevõtjad oleksid võimelised muutma ettevõtlusmudeleid. aitäh!